mõttes. ning nüüd on järgmiseks päevakorrapunktiks päevakorraline arutelu võitlus vähiga ja tahaksin teid teavitada, et selles arutelus ei ole vaba mikrofoni vooru ning sinise kaardi küsimusi samuti ei saa esitada. ja arutelu on alanud ja tahaksin anda sõna autorile härra Weberile, palun Ah, lugupeetud äh, president lugupeetud volinik lugupeetud äh, nõukogu esindajad rohkem kui nelikümmend protsenti eurooplastest äh, ka siin saalis viibijatest haigestavad oma elu jooksul vähki ja me kõik teame et sellega on seotud abituse tunne ja et seda ei soovita oma, teadmiseks võtta ja üritatakse reaalsust mitte näha ja iga teine vähipatsient sureb sellesse ja, ja inimesed tunnevad ennast abituna, seal on tõesti väga palju tundeid selle eksistentsiaalse küsimuse vähi taga, sellepärast on tegemist ka meie jaoks olulise küsimusega poliitilisel tasemel, kolm neljast eurooplasest äh, küsitluste äh, järgi on nõudnud, et äh, kri-, vähivastane võitlus peab olema Euroopas väga oluline teema ja Euroopa Rahvapartei tahab eurooplaste nõudmist täita Euroopa teadlased on juba näidanud, et äh, mida kõike on võimalik saavutada meditsiinilise progressiga, näiteks rinnavähi puhul kaheksakümnest patsiendist äh, saavad terveks. koos viieteistkümne juhtiva äh, vähiuurijaga Soomest Portugalini, Port-, Prantsusmaast Rumeeniani töötasime, e-, e-, esitasime välja esitasid äh, äh, tegevuskava, kuidas Euroopas paremini oleks võimalik vähi vastu võidelda. miks Euroopas? lugupeetud daamid ja härrad, vähk on väga keerukas ja esineb väga erinevates vormides, lugematutes vormides. laste puhul nelikümmend tuhat aastas diagno-, diagnoositakse nelikümmend tuhat väga haruldast vormi aastas ja Euroopa saab äh, võttes arvesse seda tohutut arvude, numbrite hulka, teha väga palju paremini äh, seda tööd, kui äh, tehakse koostööd. kaheksakümmend onkoloogi, sada seitse äh, vähiuurimiskeskmust, sada üheksakümmend ülikooli, kes tegelevad selle teemaga, kui meil õnnestub kõik need andmed kokku koguda, kui õnnestub töötada välja ühine tegevuskava vähi vastu, siis me oleme edukad. professor Angeelika Ekart Berliini Charité'st kirjutas näiteks, et ambitsiooniks energeetika Euroopa lähenemisega saame me kümne aasta jooksul üheksa kümnest lapsest, kes on vähki haigestunud, äh, terveks ravida ning professor Terry Philippe Prants-, Pariisist äh, lisas, et äh, personaliseeritud meditsiini ja teiste meetoditega saaksime me kahekordistada inimeste elu, ellujäämisšansse see on tehtav ja mida selleks on vaja tegelikult teha, meil on vaja ühist äh, vähiennetusstrateegiat Äh, vältigem vähi teket ning teiseks peame äh, kõik oma riiklikud vähi andmebaasid äh, ühendama, Euroopa digitaalne andme, digitaalse andmebaasi looma, selleks et meil oleks võimalik paremini vähki, vähiga võidelda, meil on vaja paremat varase enneta-, värase tuvastamise strateegiat, me ei tohi kedagi kõrvale jätta, eriti Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, on vähipatsientidel praegu kolmekümne protsendi võrra väiksem šanss äh, terveks saada kui äh, Lääne-Euroopas ja selline olukord Euroopas ei ole aktsepteeritav. sellepärast äh, uute telemeditsiinivahenditega saame me standardeid Kesk- ja Ida-Euroopas parendada ning mõelgem ka omastele, kes puutuvad kokku vähijuhtumitega. vähipatsientide algatus, mis võtab arvesse omaste muresid, peaks meie jaoks ka oluline olema. nii et oluline on selle tööga tegelema hakata, me oleme saanud uue mandaadi ning nüüd me peame tegema edusamme, seetõttu rah-, Euroopa Rahvapartei eh, ei taotle mitte ainult tänast debatti ja mitte ainult seda, et meil on vaja seda tegevuskava, tuginedes Euroopa Komisjoni senisele tegevusele, vaid Euroopa Parlament ja Euroopa Rahvapartei soovivad, et Euroopa Komisjonis oleks, Euroopa Parlamendis oleks tulevikus eh, erikomisjon, kes tegeleks selle strateegiaga, see on meie jaoks südameasi, me tahame tõesti tegeleda sellega, aitäh! aitäh, härra Veeber! ja nüüd äh, sooviks anda sõna nõukogu esindajale proua Tupurainenile. palun, teil on sõna. proua president, lugupeetud saadikud, mul on au täna äh, pöörduda teie poole ja rääkida vähivastasest võitlusest siin tema-, temaatilisel arutelul. see tuleb õigel hetkel, hiljuti avaldati teadusuuringute andmed, mis äh, näitasid, et enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides on vähk muutumas äh, suurimaks äh, surmapõhjuseks, kuna kar-, kardiovaskulaarsete hainsu-, haiguste osakaal väheneb ja see võib olla äh, ka seotud juurdepääsuga äh, ravile, me teame, et äh, vähk on haigus, mis enam, roh-, tihemini tabab vanu inimesi ja sellepärast on eurooplased rohkem aldis vähile ja kuidas me võitleme nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad, et kas me loobume või võitleme, ma arvan, et meie Euroopa Liiduna oleme valinud võitlemise. Soome eesistuja usub, et äh, inimesed peavad olema poliitikate keskmes. me teeme ettepaneku et äh, me hakkaks omas võtma uut äh, lähenemist äh, heaolu äh, majandust, et tegemist on äh, mit-, mitmekesise lähenemisega, mis äh, tõstab esile inimesed ja nende heaolu ja juurdepääs tervishoiule, tervishoiuteenustele on väga oluline ja me teeme ettepaneku investeerida Äh, tervishoidu ja tervise edendamisse. et kõigis, äh, kõigil eurooplastel peaks äh, olema võimalus elada tervislikku elu ja omandada tervislikud eluviisid, kuna need on vähiennetuse nurgakivid. ja inimestel peab olema võrdne juurdepääs tervishoiule ja see on üks väga oluline osa Euroopa sotsiaalsete õiguste sambast ning see toetab ka äh, kestlike areng, kestliku arengu eesmärkide saavutamist. ja kui meil on äh, nii kõrged eesmärgid, siis on vaja teha tihedat koostööd erinevate institutsioonide, osapoolte vahel ja sektorite vahel. Äh, täpsemalt Euroopa Liidus tundub olevat kokkulepe, et vähk peaks olema meie jaoks prioriteet ja see tähendab juurdepääsu erinevatele vahenditele, teadusuuringutele, ravile ja sõeluuringutele. selle aasta aprillis äh, Euroopa Parlament ja Nõukogu leppisid esialgselt kokku, et tea-, järgmise Horisont raamprogrammi raames tegeldakse ka rohkem vähiuuringutega, paremad teadusuuringud võimaldavad meil paremini vähki mõista, võimaldavad paremat ennetust, paremaid äh, ravivahendeid, ravimeetodeid ja võimaldavad äh, liikmesriikidel paremini kujundada oma avaliku tervise äh, meetmeid ja paljud on komisjonilt äh, küsinud, soovinud, et äh, tuleb äh, rohkem tegeleda erinevate vähivormidega. ja te olete loonud ka vähitöörühma ja olete vastu võtnud ka resolutsioone, kus nõudsite, et komisjon ja nõukogu intensiivistaksid vähivastase võitluse jõupingutusi ning ka liikmesriigid on väga mures vähktõve pärast. nõukogus on vastu võetud erinevaid, ähm, erinevaid järeldusi, e, mis puudutavad vähktõbe ja liikmesriikide tasandil on võetud meetmeid selleks, et äh, paremini äh, tervishoiusüsteemi tasemel võidelda vähktõvega. komisjon on samuti reageerinud teie üleskutsetele ning vähk on jär-, tulevase komisjoni jaoks üks suurtest prioriteetidest. Euroopa Äh, vähivastane tegevuskava peaks olema tugevalt seotud äh, äh, Euroopa Horisont programmi vähivastaste meetmetega me tervitame koostööd vähivastases võitluses, väga oluline on, et liikmesriigid üksteiselt õpiksid ja et häid praktikaid levitatakse ja edendataks, see peaks andma panuse selle tagamisse, et kõik Euroopa Liidu kodanikud saaksid võrdsed võimalused elada tervislikku elu ja et neil oleks minimaalne risk vähktõve arenemiseks. me ootame uut tegevuskava, millega komisjon välja tuleb ning me Äh, arvestame sellega, et komisjon toetab liikmesriike selle tegevuskava elluviimisel ning me oleme valmis tegema koostööd ka Euroopa Parlamendiga vähialase teadlikkuse edendamisel. aitäh äh, selle arutelu eest ja aitäh tähelepanu eest! Uh, suur tänu, proua minister ja nüüd annaksin sõna volinikule keda esineb volinik härra Andriu Kaitis. palun, teil on sõna. suur tänu, aitäh, proua juhataja, lugupeetud minister Tuppuraine, lugupeetud parlamendiliikmed. see on tõenäoliselt minu viimane kõne siin kojas ja seega palun lubage mul veidi isiklikuks minna ma usun, et mul on täielik õigus seda teha, kui ma räägin vähist emotsionaalne ning füüsilised tagajärjed selle äh, haigusega seoses on seotud kolme selle haiguse kätte langenud vennaga. ma tean, kuidas on seista vastamisi diagnoosiga ja seega tahan ma selgelt öelda, kui tahate tõsiselt võidelda vähiga, on vaja hakata raha suunama Äh, ravimitele, mida ei saa välja kirjutada mitte ainult arst või volinik, see on poliitiline küsimus, ma olen teiega nõus, härra Veber. Need äh, ravimid on nende kätes, kes kujundavad poliitikaid ohufaktorite osas, kaubanduslikud, sotsiaalsed äh, mõjurid, mis määratlevad riskifaktorid Need äh, ravimid on meie enda kätes, kui me äh, suitsetame, sööme rämpstoitu või väärda-, kuritarvitame alkoholi. see puudutab enamat kui meie heaolu, lugupeetud minister. kaks tuhat neliteist aastal, kui ma sain tervise ja äh, volinikuks, siis teadsin, et üheks põhiteemaks oli tervise toetamine ja edendamine ning haiguste ennetamine ma olen palju teinud, aga paradigma ei ole muutunud. me oleme üht-teist saavutanud, tubaka tarbimine langes tänu õigusloome ning suitsetamisvastaste kampaaniate. pestitsiinide, kemikaalide ja kartsinogeenide vastane võitlus on saanud samuti hoogu sisse. me oleme võidelnud ennetuse osas eriti just tänu Euroopa vähivastase koodeksiga vähisüsteem on toimimas Euroopas ja sellele on juurdepääs, see hoiab silma peal geograafilistel mustritel ja võimaldab kohalikke vähiplaane vastu võtta. viimastel aastatel oleme näinud täiendavaid arenguid selles osas, mis puudutab skriinimist ähm, rinna, äh, emaka ja äh, jämesoole vähi osas ja pean tõesti kasutama seda võimalust, et selle, seda rõhutada. Äh, vaktsineerimise ulatus äh, omab äh, samuti oma mõju ning papilloomviirus ja hepatiit, B-hepatiit samuti on tähtsad ja voli-, komisjon korraldas kõige suurema tippkohtumise eelmisel nädalal koos WHO-ga kus just papilloomviiruse vaktsineerimisest räägiti. kaks tuhat seitseteist aastal lõime me kakskümmend seitse eh, võrgustikku, millest neli eh, käsitlevad spetsiifiliselt seda keerulisi vähivorme, eriti just ka las-, lapsi puudutavat vähki. ja see on levinud kogu Euroopa Liidus, meil on suur samm edasi olnud ka äh, Äh, alkoholi ja mm, toiduainete sildistamisega, me oleme jõudnud konsensusele. ma olen teinud koostööd vähiorganisatsioonidega Euroopas selleks, et teadlikkust suurendada ning äh, kaks kahekümne viiendal mail kaks tuhat seitseteist astus, hakkas kehtima ka vastavate tehniliste lahenduste määrus ning määrus, mis puudutab äh, ravimeid lastele, sellepärast et vähiravi äh, laste puhul on väga vä suur väljakutse. me ei ole lõpetanud ja me pingutame edasi. ja ma oleks soovinud teha enamat, kuna meil on ühiskondlikud suured muutused nagu vananev rahvastik ning see põhjust ning väga paljud surmad on seotud äh, haigustega, mis ei ole nakkushaigused, aga me endiselt kulutame ainult kolm protsenti oma vahenditest ennetusele, see on ainult tilk ookeanis. me peame seda summat suurendama ning tagama, et see, mida me kulutame, oleks tõhusalt kulutatud. üks viis seda saavutada on parimate praktika jagamine liikmesriikide vahel. Euroopa Liidu juhtkomitee äh, tervise edendamise äh, teemal on väga väärtuslik äh, selles osas, sest seal tuuakse välja liikmesriikide prioriteete ja rõhutatakse parimaid praktikaid, mida on võimalik edasi arendada, rakendada Euroopa Liidu toel ning komisjoni parimate praktikate portaal on heaks vahendiks, kuna see puudutab just eh, häid lahendusi, mida on võimalik kasutada kogu Euroopas. Euroopa Liidu interaktiivne platvorm aitab vabaühendustel ja patsiendiorganisatsioonidel ja tervishoiuprofessionaalidel samuti eh, vastavat infot saada. samuti Äh, räägime me tervishoiust Euroopa Liidu poolaastas selleks, et vaadata, kuidas saaks paremaid äh, äh, võimalusi luua nendele, kes kannatavad vähitõhtu. toetada seda, kuidas kodanikud saavad teha paremaid otsuseid, on olulise osaks kõikidest strateegiatest ning tervislik toit ÜPP-s ja nii edasi ja nii edasi daamid ja härrad, tehnoloogilised ja teaduslikud arengud äh, annavad väga suure potentsiaali vähi ennetamise ravi osas. tulevikus võib ette näha palju täpsemaid ravimeid, lähtudes äh, äh, patsiendi genoomist ja mul on väga hea meel, et me oleme juba alustanud üks pluss miljon genoomi algatusega ja seega teaduse arendus ning innovatsioon on olnud komisjoni jaoks äh, suur prioriteet. läbi äh, raamprogrammi on komisjon investeerinud kaks koma kaheksa miljardit eurot alates kaks tuhat seitse aastast ennetuseks, diagnoosiks, äh, teraapiaks ja raviks, see, mis puudutab vähiravi. kaks tuhat kakskümmend üks aastast alates Horisont kaks tuhand aitab äh, maksimeerida vähivastast võitlust. komisjon on sisse toonud äh, sellise lähenemise, mis võimaldab luua koalitsioone ning käsitleda kõige suuremaid äh, väljakutseid, sealhulgas vähki. üks valdkondi Horisont Euroopas ära toodud puudutab seda, kuidas kaasata kodanikke, äh, patsiente ja neid, kes nende eest hoolitsevad. ma usun, et töö, mis algas referentsvõrgustike osas, harvaesinevate haiguste osas, võib luua parema ökosüsteemi patsientidele, suurandmed, tehisintellekt, ülikoolid ja institutsioonide koostöö aitavad luua sellise ökosüsteemi, mis aitab lahendada vähiga seonduvat ja tahaksin öelda paar sõna ka praeguse algatuse kohta, kus põhiroll on innovatsioonil. komisjoni ettepanek määruse osas, mis tugevdab Euroopa Liidu koostööd tervishoiutehnoloogia ja analüüsi osas, on suunatud sellele, et tagada juurdepääsu innovaatilistele tervishoiuteenustele ning juurdepääs ravile on põhiküsimus see on parlamendi eh, protsessi juba läbinud ja jään jootma teie jätkuvale toele, et see algatus saaks olla edukas ja soovin Soomele eesistumise ajal edu selle teemaga lõpetamisel. Need on olulised sammud õiges suunas, aga samas on vajalik, et see, need edusammud jõuaksid patsientideni, kes seda kõige enam oli, vajavad ja mul on hea meel, et äh, tulevase äh, pre-, komisjoni presidendi missioonikiri viitab samuti sellele, et Euroopa peab tagama äh, taskukohased ravimid vastavalt vajadustele. samuti on ta viidanud ka Euroopa vähivõitluse vastase kava ühe prioriteedina. daamid ja härrad Äh, vähk on väga tõsine haigus, me ei tohi alla anda. ja tahan kasutada seda võimalust ja julgustada Nõukogu ja Euroopa Liitu kõiki institutsioone uuendama oma meelekindlust ja poliitilist tahet võitluses vähi vastu, nii nagu seda tehti üheksakümnendatel, kui Francois Mitterrand andis hoo sisse Ähm, Euroopa vahi vastu võitluse algatusele. me peame jätkama tööd, et ennetada vähki, toetada tervist ning parandada ravi äh, ja jään ootama täiendavaid äh, edusamme, aitäh! aitäh, volinik, ja nüüd saab sõna fraktsioonide nimel kõnelejatest esimesena Rahvapartei esindaja pooleteiseks kümneks minutiks, proua Kopats lugupeetud juhataja daamid ja härrad igal aastal üheksa miljonit inimest surevad maailmas vähi tõttu igas euroopa liidu liikmesriigis vastavalt oma võimalustele äh, kulutatakse miljoneid või sadu miljoneid vähivastaseks võitluseks kas me saame täna öelda et me oleme selle võitluse võitnud kahekümne esimese suurima tapja osas kindlasti mitte. kas me saame midagi enamat teha? kindlasti saame. lähtudes Euroopa solidaarsusest, peame liitma oma jõud ja looma Euroopa võitluse selleks, et leida tõhusa ravi vähivastaseks võitluseks, meil on vaja profülaktika ja varajase ennetamise strateegiat, meil on vaja uut impulssi teadustegevuses, meil on vaja partnerlusprogrammi, mis lähtub äh, akadeemiliste keskuste ja spetsialiseerunud haiglate vahel, me peame tegema koostööd, me peame vahetama parimaid praktikaid ja kogemusi kliiniliste uuringute osas. me peame andma võrdse võimaluse vähipatsientidele Ida- ja Lääne-Euroopas. vähk ei tunne piire, vähil ei ole rahvust, seega minu äh, palve teile, head kolleegid, siin täna on, meil on vaja teha äh, tööd ähm, parteide liinidest kõrgemalt, üleselt, me peame ise tegutsema. meie fraktsioonide juhid, ma pöördun teie poole, teil on see võimalus, et midagi ära teha, lähtudes artiklist kakssada seitse Euroopa Parlamendi kodukorrast ja lõpetuseks ma olen kindel, et vähipatsiendid saavad meile loota ning meie Euroopa Parlamendi saadikutena ei äh, pane neid meis pettuma. aitäh ning Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna proua Šerdes üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja, me teame, et äh, vähk on äh, teine surmapõhjustaja Euroopa Liidus ning kolm miljonit uut juhtumit diagnoositakse. vähil on tohutu mõju mitte ainult tervishoiusüsteemile, aga kogu Euroopa majandusele. kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti nendest juhtumitest on välditavad äh, riskifaktorite äh, kohaselt tegutsedes ja vastava strateegia olemasolul Euroopa Liidu praegused investeeringud ei ole piisavad meie eesmärkide täitmiseks, me peame suurendama investeeringuid ennetustegevusse läbi poliitikate, mis toetavad paremat eluviisi ja tervislikku keskkonda ning ka vähi tuvastamist. sellepärast on oluline teatada, toetada teaduspõhist lähenemist ning vastavaid uuringuid selleks, et meie uued otsused oleksid tehtud asjakohaselt. aitäh ja nüüd Renew äh, fraktsiooni nimel äh, proua Triie Lenoir, kaks minutit. Madame la president. proua juhataja. juba nelikümmend aastat olen äh, olnud vähiuurija ning mul on väga hea meel, et see arutelu päevakava, päevakorras on neli miljonit inimest Euroopas kannatavad vähi all ning meil on vaja vähiga võitlemise kava. meil on vaja Euroopa tasandil tagada, et oleks kõige uuemad äh, ravimid mõistliku hinnaga ja, ja alati kättesaadavad. meil on vaja äh, panna tööle vähi uurimise meeskonnad ning kasutada Euroopa Horisondi rahasid meil on vaja haruldasi vähivorme uurida, eriti laste vähivorme, kes, mis, mis tapavad praegu kuus last, kuus tuhat last aastas. vähk on äh, kehahaigus, kuid see on ka sotsiaalse keha haigus. me peame üritama seda ennetama, ennetada ning kaitsma kantserogeensete ainete eest meie inimesi keskkonnas Eh, vähk on seotud eh, vähese füüsil-, vähese liikumisega ja halva toidu ning suitsetamisega. Eh, me saame ka vaktsineerida inimesi emakakaelavähi vastu. meil on vaja tagada kvaliteetne ravi ning pärast haigust on vaja võidelda ebavõrdsusega tagamaks inimestele võimalus tagasi pöörduda sotsiaalsesse ellu ja tööellu, kui nad vähist jagu saavad. seetõttu ongi vaja vähiga võitlemise plaani. see vähendab suremust, kuid vähendab ka ebavõrdsust ning aitab meil edasi liikuda terve, solidaarse ja õiglase Euroopa suunas. aitäh! aitäh! nüüd roheliste ja Euroopa Vaba Liidu nimel proua Rivasi. aitäh, proua juhataja, austatud volinik Andriukaitis, head kolleegid. üks eurooplane kolmast, kolmest põeb elu jooksul vähki. iga aasta sureb umbes kolm miljonit eurooplast vähki. Nende arvud on väga suured ning kasvavad järjekindlad järjekindlalt. me näeme, et äh, järjest rohkem on kroonilisi haigusi ning eksperdid väidavad, et et äh, kahekordistub äh, nelja vähivormi esinemise sagedus kahe tuhande kolmekümnenda aastani. juba räägiti ennetusest, räägiti õigeaegsest diagnoosimisest ning räägiti leevendusravist me peame parandama olukorda kõigis haiguse etappides. ent vähk on sageli seotud mitmete tekitajatega. juba kaheksakümne seitsmendast aastast on meil koostatud nimekiri soovitustest vähi ennetamiseks, et tuleb liikuda, ei tö-, ei tohiks liiga palju päevitada, ei tohiks olla liiga palju radoonirikastes kohtades, ei tohiks suitsetada, aga endiselt vähi esinemise sagedus kasvab, vaadake siia. ja me, meil tuleks mõelda vähiga võitlemise kavale, mis arvestab eri faktoreid näiteks äh, rinnavähi risk on suurenenud naistel kolmkümmend protsenti. pestitsiididega kokkupuude mm, tuleks vähendada, sellepärast et äh, see kutsub esile eesnäärmevähki. ning endokriinfunktsiooni häirijad on samuti ained, mis äh, on väga ohtlikud ning mille eest tuleks tarbijate tervist kaitsta. õhusaaste vähendamine on samuti asi, millega tuleks tegeleda, sest õhku hingame me kõik ja see võib meid haigeks teha. samuti juurdepääs ravimitele eh, tuleb tagada, et eh, ravimid on kättesaadavad, aga tuleb, eh, meil tuleb olla väga julge ja edasipüüdlik, et tagamaks tõhus võitlus vähiga. aitäh nüüd Identiteedi ja Demokraatia fraktsiooni poolt proua Baldassare. Cari colleghi, mi ha molto delusa il programma della presidente. head kolleegid, ma pean tunnistama, et proua von der Leyeni kava on mulle pettumus, sest olgugi, et ta nagu minagi on arst, ei ole ta rääkinud ravimite paketist ega piiriülesest, piiriülese ravi küsimustest. arstid peaksid arvestama kodanike tervise huvidega ning ma loodan, et et võitlus vähiga on asi, millega ta kaasa läheb. sest inimesi, keda vähk puudutab, on väga palju, me peame panustama diagnoosimisse ja ravimisse, sest veerand Euroopa patsientidest on inimesed, kes põevad haruldasi vähivorme, mille osas ei ole alati kergeid, mida ei ole kerge diagnoosida, mille osas arstidel ei ole ühest seisukohta alati hiljuti on veel formuleeritud uued soovitused liikmesriikidele ning Itaalia rahva nimel palun komisjonil äh, kiiresti peavoolustada need soovitused. kui me tahame tõsiselt rakendada meetmeid inimeste tervise säästmiseks, peame kohe tegutsema. aitäh nüüd Euroopa konservatiivide ja reformaatorite nimel proua Kopšinska, üks minut aitäh! head kolleegid, austatud volinik, proua juhataja. rahvusvaheline Terviseorganisatsioon hoiatab meid, et et vähk on arvuliselt teisel kohal surmajuhtumite põhjustajana. me rääkisime juba, et maailmas sureb iga aasta viis koma kuus miljonit inimest ning hoolimata sellest, et Euroopa Liit ja parlament on rakendanud mitmeid meetmeid vähiga võitlemiseks, on liikmesriikides meil endiselt äh, rahanappus vähiga võitlemisel ning äh, ei ole ka alati kõik meetmed rakendatud. nüüd kümme liikmesriiki ja minu liikmesriik samuti osalevad vähi nädala raames peetavates ürist-, üritustes. kutsuksin nõukogu üles tagama, et liikmesriikidel oleks juurdepääs taskukohastele ravimitele vähiga võitlemisel. olen ise hariduselt arst ning leian, et patsientidel peaks olema võrdne juurdepääs innovaatilisele ravile, sõltumatult sellest, kust nad pärit on sest me kõik võime ühel päeval saat-, saada vähipatsientideks. nüüd Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete ja Põhjamaade Vasakpoolsete nimel mm, proua Konitšna. aitäh, austatud kolleegid! tervitan seda, et uus komisjoni president nagu Euroopa Rahvaparteigi on seadnud võitluse vähiga oma prioriteetide hulka. paraku ei ole komisjoni presidendi ametit, arvestades selge, kuidas ta seda teha kavatseb. kui selgelt rääkida, siis on komisjoni seisukoht tegelikult vastuoluline, praeguse komisjoni seisukoht. ühelt poolt on, on rõhutatud ennetust, teiselt poolt aga on jäetud täitmata oma kohustus tõhusalt võidelda endokriinfunktsiooni häirijatega, mis on üks vähijuhtumite põhjustaja. ning asi tipnes sellega, et Euroopa Komisjon andis välja loa pikenduse glüfosaatide kasutamiseks, olgugi et avalikkus selle vastu protesteeris. Äh, see varajane diagnoosimine ja sõeluuringud on asjad kindlasti, mida tasub tervitada, aga me peame mõtlema ka vee kvaliteedile, toiduainete kvaliteedile, kui me seda ei tee, siis siis siis jäävad äh, meie kodanikud, kes patsientideks saavad ravimifirmade küüsi. ja kõik kannatavad ma loodan, et mitte ainult meie siin saalis, vaid ka Euroopa Komisjon lõpuks ometi sõnadelt tegudele jõuavad. nüüd äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute poolt härra Buld. aitäh, proua juhataja. kui inimene saab vähidiagnoosi, siis muudab see tema elu. see tekitab hirmu tekitab ebakindlust. ma tean seda arstina, minu isa Richard suri eesnäärmevähki. ent tänu varajasele diagnoosile ja headele spetsialistile ning, spetsialistidele ning äh, ravimiuuringute edasiminekule on prognoos praegu sageli parem oportunistid maalivad endiselt aga hirmu ja õuduse pilte. patsientidele räägitakse, et kui britid lahkuvad ilma leppeta, siis äh, siis jääb meil, hakkab meil puudu jääma vähiravimitest ning halveneb äh, prognoos vähipatsientidele. et me peame üheskoos tagama, et nii ei läheks. arstina olen rääkinud inimestega ravimitööstuses ning on väga selge, et äh, on tehtud ettevalmistusi lepeta lahkumiseks ning ettevalmistatud meetmeid, äh, vastastikuse tunnustamise standardite meetmeid ning partiide kontrollimist. kolm ravimifirmat äh, on mulle öelnud, et Ühendkuningriik jääb nende jaoks väga oluliseks partneriks ning töö Ühendkuningriigiga jätkub kolmkümmend miljonit ravimipakki imporditakse ja kaubandus on vastastikune. ma loodan, et kõik Euroopa Parlamendis toetavad mind ning äh, toetavad kõiki, keda vähk puudutab, tagades selle, et me teeme koostööd. ning ma loodan, et te olete minuga päri ka selles, et äh, poliitiliste mängude mängimine inimeste eluga ei ole vastuvõetav. Thank you very much. The next speaker for a minute and a half aitäh, järgmisena pooleteiseks minutiks proua Šuitsa. aitäh. mul on hea meel, et eh, see küsimus on täna päevakorras, meie istungjärgu alguses. ja et sellest saab meile prioriteet. ma leian, et meil ei ole poliitilisi erimeelsusi sellest, selle teema osas ning me ei peaks täna rääkima Brexitist. nagu eelkõnelejad on öelnud, on vähk üks põhilisi surmajuhtumite põhjustajaid. ja eriti Ida- ja Kesk-Euroopas, kus SKT on riikides madalam. me peame selles suhtes midagi ette võtma, me peame tagama võrdsuse. patsientidel peab olema võrdne juurdepääs ravimitele, sõltumatult sellest, mis riigist nad pärit on. ning äh, ma tahaksin tunnustada praeguse komisjoni tööd ja loodan, et uus komisjon, nii nagu proua von der Leyen on, on teatanud, investeerib samuti märkimisväärselt teadusuuringutesse. investeeringud teadusuuringutesse on väga olulised ning nagu ma ütlesin, nad võimaldavad juurdepääsu ravimitele, muuhulgas nutikatele ravimitele kõigi meie patsientide jaoks. pestitsiidide osas äh, peame samuti seda tööd jätkama ning ma loodan, et äh, uus komisjon arvestab seda teemat. ja ma loodan, et meil õnnestub võtta vastu uus üldine Euroopa vähike võitlemise kava. olen ise korraldanud mitu konverentsi sellel teemal eh, nii Brüsselis kui Horvaatias ja sõltumatult sellest, missugune saab olema minu tulevane portfell, katsun igal juhul anda panuse võitlusesse vähiga. ja usun, et me kõik, nii vasaku- kui parempoolsed, osaleme selles. härra Weber oma kampaanias selle teemaga tegeles ning mul on hea meel, et see küsimus on võetud praeguse istungjärgu päevakorda. aitäh, järgmiseks saab sõna proua Junkeerius. aitäh. vähk on väga tõsine haigus, mis põhjustab palju kannatusi Euroopas. üks kodanik kümnest saab vähidiagnoosi oma elu jooksul ning teda ravitakse. viimase viie aasta vältel oleme rakendanud mitmeid sätteid, mis reguleerivad kantserogeensete ainete kasutamist. me ei tohi loomulikult peatuda sellel teel, me peame jätkama ambitsioonikalt. peame võitlema ka vähi tekitajatega tööelus ning äh, kehtestama meetmeid, piiramaks kõigi kantserogeensete ainetega kokkupuutumist. aitäh! aitäh! tahaksin paluda äh, mõne sekundi juurde kõneajast, selleks et tänada härra volinikku kes lahkub oma ametist, härra Andriukaitis, mul oli suur heameel teiega koostööd teha viimastel aastatel ning üheskoos Euroopa tervishoidu edasi viia. umbes kolm aastat tagasi võtsin täiskogul eh, sõna, pöördusin teie poole ja eh, ja asi puudutas ühe ema kirja, kelle laps oli vähki haigestunud vähk äh, tapab võib-olla kõige rohkem lapsi Euroopa Liidus ning parlament võttis vastu minu soovituse põhjal äh, resolutsiooni, et arendada äh, laste vähiravimeid. sest praegu on niisugune olukord, kus lihtsalt vähendatakse doosi, kasutatakse samu ravimeid vähi ravimiseks, aga tegelikult see päris nii lihtne ei ole ja spetsiaalselt vähed, välja töötatud vähiravimeid on turule jõudnud kahe tuhande kuuendast aastast ainult kuus ning minu küsimus ongi nendele tuhandetele vanematele vastamaks, mida on tehtud selleks, et edendada laste vähivormide uuringut, uurimist ning kuidas me kavatseme tagada, et äh, nende uuringute tulemused jõuavad ka proua van der Leyeni vähivastase võitluse kavasse, aitäh! aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Mele. aitäh, proua juhataja. vähk on äh, surmapõhjuste hulgas Euroopas äh, teisel kohal ja sellepärast on vaja teadusuuringuid intensiivistada e, ja on järjest rohkem vähipõhjuseid, ükskõik kas keskkonnast äh, tingitult või psühholoogiast tingitult ja vaja on lähenemisi ja tuleb arvesse võtta uusi ähm, teadmisi ja teha rohkem koostööd, aga see tähendab, et see suur farmaatsiatööstuse lobi, kes väga palju raha teenib äh, vähiravimitega, et äh, see võetaks kontrolli alla ja et juba avastatud vahendid äh, kiiresti äh, turule toodaks taskukohaste hindad, hindadega kõigi jaoks, vaja on lubada teadusuuringuid ka äh, laste mm, puhul, mida praegu ei tehta, vaja on tegeleda ka rakuteraapia või fagoteraapiaga ja äh, ja vaja on tegeleda selle probleemiga, et praegu äh, ei ole Euroopas mõningaid ravimeid saada ja see on täiesti kriminaal-, kriminaalne aitäh ja järgmisena saab sõna üheks minutiks proua Višnjevska. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. ma olen nõus sellega, mida just öeldi. et me peaksime paremini äh, kontrollima farmaatsiatööstuse lobitööd, sest nad tõesti on väga palju raha teeninud äh, nende vaeste inimestega, keda, kes on haigestunud. Te mainisite neid suuri numbreid ja nende numbrite taga on inimeste elud, nende inimeste elud, kes on saanud vähidiagnoosi. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal üks koma kolm miljonit euro-, inimest Euroopas suri vähki, Äh, tegemist oli neljandikuga äh, surmadest ja kolmekümne, kolmkümmend viis äh, tuhat last saavad igal aastal ähm, vähidiagnoosi ja kuus tuhat last neist surevad ja tihti peavad vanemad paluma rahi, raha nende ravimiseks. meil on vaja tõhusalt võidelda vähi vastu, me peaksime looma head tingimused ka õigusloomelisel tasandil. Euroopa Liidu tasandil peaksime toetama äh, koostööd, äh, piiriüleseid teadusuuringuid ja äh, teadmiste siiret selleks, et paremini kasutada teadlaste potentsiaali ära kõigis liikmesriikides. me saame parendada ellujäämisfaktoreid ja statistikat vahetades parimaid tavasid, edendades heaolu ja parandades äh, arstide koolituse taset. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Kontura. aitäh, äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid igal aastal üks koma kolm miljonit eurooplast surevad vähki kakskümmend kuus protsenti moodustab see kõigist surmajuhtudest. tahaksin eelkõige keskenduda rinnavähile, millel on naiste puhul, mis on naiste puhul suurim surmapõhjus äh, üle maailmas. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ainuüksi äh, äh, oli viissada kakskümmend kaks tuhat uut juhtumit ähm, Euroopas ja kui äh, see vähk piisavalt vara avaldada, siis on ta sajaprotsendiliselt ravitav, sellepärast peame survet avaldama, et äh, see teema muutuks kõigis liikmesriikideks prioriteetseks, see peab olema suurim prioriteet poliitikute jaoks ja vaja on ennetusmeetmeid, teavitusmeetmeid, äh, teavituskampaaniaid, koolitusprogramme luua. me peame vähendama e, ka e, eelarvamusi ja murdma ühiskondlikke tabusid, et äh, sõeluuringud oleksid kõigile naistele kättesaadavad. mul on hea meel eelkõige sellepärast, et ähm, sel, uues komisjonis hakkab sellega tegelema proua Kirjakiides Küproselt äh, ja tema vastutab esimese Euroopa vähivastase strateegia loomise eest. aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Liise aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. vähi teema on paljude jaoks väga isiklik teema ja nii ka minu jaoks. mõni aeg tagasi kaotasin ainult neljakümne kuue aastase sõbra, ühe oma parimatest sõpradest vähile ja see on ka üks põhjustest, miks ma koos Manfred Weberi ja teistega juba pikka aega teen tööd, et me rohkem tegeleks selle teemaga. Äh, Euroopa Rahvapartei juba kaks aastat tagasi võttis kohustuse, et meie anname oma panuse, et oleks võimalik äh, see, et kahekümne aasta pärast mitte keegi enam ei sureks vähki. seda, sellega me üksi hakkama ei saa, aga liikmesriikidel on väga suur vastutus, äh, lähtudes subsidiaarsuspõhimõttest, aga see on võimalik. näiteks saame me hoolitseda selle eest, et paremini ähm, ühendataks vähiregistrid, mis, mida meil on palju, aga mis ei ole koostalitusvõimelised ja selleks, et me saaksime patsiente paremini aidata, on meil vaja paremat koostööd, meil on vaja paremaid teadusuuringuid, kutsun siin üles nõukogu, et äh, meil on vaja midagi muud, mitte Horisondi programmide äh, kärpimist ja ma tahaksin ka Brexiti partei kolleegile, kes siit on äh, lahkunud, öelda, arstid ütlevad, näiteks Briti arstide ühendus ütleb, et Brexit tekitaks probleeme arstiabis, eriti kui tegemist on leppeta lahkumisega ja seda ei saa ignoreerida, et äh, Brexiti partei on see, kes mm, äh, toetab, süütab tule ja siis äh, sõimab neid, kes tahavad kustutada. Teie mängite patsientide eludega, te peate sellest olema teadlikud ja meie igal juhul ütleme selle ka välja, aitäh. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Gonzales Casares lugupeetud äh, daamid ja härrad, mul on hea meel, et uues komisjonis kuulub äh, vähivastane võitlus äh, prioriteetide hulka ja kõige olulisem vähivastase võitluse puhul on ennetamine. me peame kodanikele selgeks tegema, et millised on riskitegurid, aga me peame tegelema ka õigusloomelise tööga, me peame hoolitsema näiteks selle eest, et tubakavastane võitlus ja Äh, jätkuks ja et ei saadaks vale muljet uutest tubakatoodetest ja et meie seadusandlik raamistik oleks äh, adekvaatne ja diagnoosimine ja ravimine on olulised. oluline on, et toetatakse algatusi, mis äh, on seotud innovatsiooniga, nii et võimalik oleks vala, varane diagnoosimine. lugupeetud daamid ja härrad hoolimata kõigist pingutustest inimesed endiselt haigestuvad vähki, me ei tohi unustada, et äh, see puudutab äh, terveid äh, perekondi, kes hoolitsevad haigete eest ja sellepärast on oluline, et et patsientidele võimaldataks ka väärikat surma. proua Solis Peres, palun aitäh, teadusuuringud ja innovatsioon on väga olulised ja tänu neile peame me võitma võitluse vähiga ja Euroopa Parlament saab siin mängida olulist rolli, sellepärast et parlament saab nõuda, et äh, Horisonti programm saaks vajalikud vahendid selleks, et teadlased saaksid tööd teha. lisaks sellele on meil vaja äh, paremat koordineerimist erinevate teadusasutuste, äh, haiglate ja, ja ähm, ettevõtete vahel selleks, et töötataks välja uusi ravimeid, selleks et need võimalikult kiiresti oleks võimalik ka turule saada, et äh, keegi neist ilma ei jääks. me peame võtma vastu õigusakte selleks, et äh, oleks võimalik kasutada uusi tehnoloogiaid, näiteks äh, Äh, tehisintellekti ja patsiendi andmete kasutamist, äh, kusjuures tuleb muidugi tagada patsiendi andmete salastatus. ma tahaksin kodanikele saata välja sõnumi, et meie Euroopa institutsioonid teeme koostööd, tagamaks seda, et teadlased saavad kõik vajalikud vahendid selleks, et võidelda selle kohutava haigusega. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Regimenti. aitäh, proua juhataja meie tänane arutelu on eriliselt tähtis kõigi eurooplaste tervise jaoks. meil on vaja tugevat vastust ja sidusaid tegevusi liikmesriik äh,, fraktsioonide vahel. on teaduslikult tõestatud, et äh, kasvajad tekivad äh, sõltuvalt keskkonnast, toitumisest ja teistest teguritest, me ei saa enam eirata neid äh, hävitavaid aineid, mis sisalduvad meie toidus, meie keskkonnas, meil on vaja võitlust ka kliimakaitse nimel, selleks et meil oleks võidel-, võimalik võidelda vähiga ning lisaks sellele me peame tegelema teadusuuringutega äh, sihitud Äh, teraapiate nimel ähm, on äh, näidatud, et need on äh, tõhusamad ja ohutumad kui keemilised ravimid ja mina olen ise kogenud seda tegutsedes arstina. me oleme saanud äh, ülesande äh, kaitsta inimesi, tagada nende õigus tervisele ja sellepärast tea-, peame tegema äh, kõik, mis võimalik selleks, et seda teha ja ka, ka keskkonna ja ka tervishoiukomisjonis, mille liige ma olen, teeme, tegeleme me sellega. aitäh ja nüüd saab sõna proua Duriš Nikolsnova. aitäh on väga suuri erinevusi juurdepääsul paremale di eh, diagnoosimisele ja ravile ja see tähendab, et eh, el-, elulemises on kahekümneprotsendine erinevus, see puudutab eriti lapsi ja noori Kesk- ja Ida-Euroopas ja kahjuks minu koduriik Slovakkia on WHO andmete kohaselt Euroopa Liidus äh, Äh, haigestumise sageduselt äh, teisel kohal. Äh, me, meil on tohutult probleeme väikeste patsientide eest hoolitsemisel ja meil on väga pikad ooteajad, kui vaja on vähikirurgiat ja meil on suuri probleeme ka postoperatiivse raviga ning kutsume üles komisjoni ja liikmesriiki, riike, et lihtsustataks äh, juurdepääsu parimatele äh, ravivõimalustele kõigile noortele vähipatsientidele kogu Euroopa Liidus ning ma palun, et ähm, kõik kolleegid toetaksid äh, teadlikkust laste, lapseea ähm, vähijuhtumitest, kandes kuidas seda äh, kollast paela. aitäh, proua Montserrat, palun. aitäh. Euroopa seisab silmitsi väga paljude väljakutsetega, Brexit ja paljud teised, aga tuhanded Euroopa kodanikud seisavad äh, väljakutse ees, millest äh, meedias võib-olla nii palju ei räägita, aga mis neid väga lähedalt puudutab nimelt vähk. me kõik teame vähihaigeid ning arvud äh, on ka väga kõnekad, üks koma neli miljonit äh, sel aastal kaotavad oma elu vähile. neli mm, protsenti kodanikest äh, oma elu jooksul haigestuvad vähki ja see on väga raske tegelikkus, me teame, et vähi, vähkisuremus on kümne protsendi võrra vähenenud ja paljud vähihaigused on ka välditavad. Mm, kui me muudame oma eluviise, me peame elama tervet elu, me peame hingama puhast õhku, me peame võitlema alkoholismi ja tubakasõltuvuse vastu ja me peame te-, parandama ka vaimset tervist, vähem hirmuseisundeid, vähem depressiooni viib selleni, et me elame paremat elu, me peame äh, rohkem äh, tegelema koostööga, hoolitsema ennetamise eest äh, ja paremate teadusuuringute eest ja tagama selle, et igal pool Euroopas oleksid kättesaadavad parimad raviviisid, me peame alati mõtlema patsientidele, meil on vaja holistlikku lähenemist ja peame hoolitsema selle eest, et äh, alates ravist kuni äh, koduse hoolduseni oleks kõik parimal tasemel ning meil ähm, on siin tegemist äh, Rahvapartei kavaga, mm, mis annaks miljonitele eurooplastele uut suurt lootust ning meil on hea meel, et proua von der Leyen tahab vähiga võidelda ja et see kuulub uue komisjoni üht- äh,, prioriteetide hulka. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Palmer. aitäh, äh, mul on au selles äh, arutelus mainida Jackie Woodcocki oma valimisringkonnast, kes on saanud rinnavähi diagnoosi, aga kes äh, on ka inspiratsiooniallikaks kampaania puhul, kus Äh, üritatakse tagada äh, äh, inimestele töökohal paremaid õigusi, kui neil on surmaga lõppev haigus ja nüüd äh, Euroopa Vähipatsientide Ühingus ja paljudes teistes ühingutes me e, tegeleme sellega, et e, igas tegevuskavas oleks inim-, tagatud inimestel õigus jääda tööle e, nii kauaks, kui nad suudavad ja kui nad soovivad. nii et ma Äh, sooviks, et komisjon selles äh, küsimuses ka tegutseks ja ma palun, et äh, kõik saadikud toetaks seda kampaaniarühma siin parlamendis, ma eelmisel ametiajal panin aluse sellele kampaaniarühmale. aitäh ja nüüd üks minut, proua Sakaropulu. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, ma toetan täielikult äh, proua Ursula von der Leyeni algatust, mis puudutab Euroopa tasandi vähivastast võitlust, aga ma olen veendunud, et on vaja minna kaugemale. üks konkreetne näide. Äh, emakakaelavähk on üks surmavamaid haigusi äh, naiste hulgas. enam kui kolmsada tuhat naist igal aastal sureb sellest äh, ja viiskümmend protsenti, üheksakümmend protsenti arenguriikides meil on võimalik vaktsineerimise raviga neid päästa, mis puudutab ähm, kestliku arengu eesmärke, nendega kooskõlas ning äh, WHO peadirektori äh, sõnadel ning on meil võimalik tegutseda. me peame äh, ka Euroopas Äh, Euroopa kavasse sisse tooma välismõõtme, sest me ei saa, et naised suruvad haiges, haiguse tõttu, mida on võimalik ennetada, see ei tohi toimuda Euroopas ega ka mujal. aitäh ja nüüd üks minut, äh, proua Benjõ. head kolleegid, võtsin sõna keskkonnakomisjonis, mis puudutab ravimite puudust, mis on Euroopas Äh, ma ei saanud vastust ega reaktsiooni sellele sõnavõtule, pöörduksin tagasi ravimite puudus on äh, Prantsusmaal ning ravimitööstuse äh, ümberasumised mujale, lisaks laboratooriumid ei tooda piisavalt ravimeid Prantsusmaal, sellepärast et see ei ole enam tasuv kümne aasta jooksul on kahekümnekordselt suurenenud ravimite puudus. Euroopa tasandil on see murettekitav kaheksakümmend protsenti ravimeid toodetakse väljaspool Euroopat võrreldes kahekümne protsendiga kakskümmend aastat tagasi me ei tohi raviga hilineda, sellepärast et mõned ravimitööstuse esindajad muretsevad ainult äh, sissetuleku pärast. on vaja kiiresti vaadata, kuidas oleks võimalik ravimitööstust äh, ümber äh, paigutada selleks, et tagada strateegilised huvid. ja nüüd üks minut, proua Masurek. suur tänu, proua juhataja, daamid ja härrad tähistame Euroopa vähiennetusnädalat ja seega on asjakohane, et me räägime sellest teemast. Euroopa Parlament peaks toetama meetmeid, et eh, kõikides liikmesriikides kõigil patsientidel oleks võrdne juurdepääs kaasaegsele ravimile. on vaja ressursse ja ennetust. meil on olemas strateegia selleks, et diagnoosida ja ravida vähki Poolas. me oleme jaganud kogemusi ja seda peaks toetama ka Euroopa institutsioonid, me peaksime kõik tagama selle, et patsiendid tunneksid, et nad saavad abi kõikides liikmesriikides, nii rikastes kui vaestes. samuti peame tagama selle, et Euroopa Liidul oleks vahendid selleks, et liikmesriike aidata. elul on sama väärtus kõigis liikmesriikides ja peaksime sellest hoolima, aitäh! aitäh, järgmisena poolteist minutit proua Franzen